lugupeetud kolleegid, meid ei ole veel siin, kõik ei ole kohal, aga sellele vaatamata alustame. nii et tervitan meie tänasele komisjoni koosolekule ja alustame päevakorra vastuvõtmisest. paraku pean teile teatama, et proua Asulai, UNESCO peadirektor, eh, pidi ära ütlema meiega kohtumise täna ja me üritame võimalikult peatselt siiski kohtumise korraldada temaga ja see tähendab seda, et homme pärastlõunat arutelu komisjoniga, mis puudutab loova Euroopa programmi arutelu, toome ettepoole ja alustame sellest kell kolm. nii et kas see muudatud päevakord on teile vastuvõetav. kas me saame selle heaks kiita, Helga? kas see tähendab seda, et Asulai tuleb niipea kui võimalik lähitulevikus? me teeme oma parima. jah, me kutsusime ta, ta algul ka võttis vastu meie kutse, aga äraütlemine tuli üleeile ja me üritame võimalikult peatselt siiski uue tähtaja temaga kokku leppida kohtumiseks. niisugused asjad võivad ikka juhtuda, aga üritame jah, võimalikult kiiresti kohtumise korraldada. nii et päevakorrale vastuväiteid ei näiks see olevat, nii et me saame ta siis muudetud kujul heaks kiita. nüüd teine päevakorrapunkt, istungi protokollide heakskiitmine komisjoni kohtumised üheksateistkümnendal, kahekümnendal märtsil, nende kohtumiste protokollid on teie dokumentide hulgas. kas on märkusi nende protokollide kohta kellelgi? ei ole. ja siis ma teen ettepaneku, et nagu ikka, kuulutame need protokollid heaks kiidetuks, kui meie kohtumise ajal sinna muudatusi ei tehta. ja nüüd eh, esinaise teadaanded. kõigepealt on mul hea meel uut äh, nõunikku äh, tervitada, Anna Kooni äh, ja tema üheneb kohe sotsiaaldemokraatide fraktsiooni meeskonnaga siin meie komisjonis. ja nüüd tänased keeled. Prantsuse, Saksa, Itaalia, Inglise, Kreeka, Hispaania, Tšehhi, Eesti, Ungari ja Poola, Bulgaaria, Rumeenia keeled on ja veebis kantakse üle meie tänane kohtumine ja koordinaatorite otsused kahekümne viiendast aprillist kaks tuhat kaheksateist, nende kohta ma ütlen, et koordinaatorite otsused kahekümne viiendast aprillist kaks tuhat kaheksateist saadeti kahekümne kuuendal aprillil e-postiga kõigile kultuurikomisjoni liikmetele ja need on ametlikult heaks kiidetud, sest kolmekümnenda aprilli tähtajaks tuli kaks äh, märkust suulise küsimuse kohta petitsioonide komisjonilt ja koordinaatorite otsuseid need otseselt ei mõjuta, aga me täna koordinaatorite kohtumisel veel tegeleme nende peti küsimustega. nii et see on meil veel koordinaatoritega päevakorras, aga see ei mõjuta otsuseid endid kuidagimoodi ja sellega on koordinaatorite otsused heaks kiidetud, sest tähtajaks ei laekunud muudatusi. ja me saame kohe edasi minna hääletamise juurde. me hääletame täna mis puudutab arvamust olukorra kohta Ungaris ja raportöör olin mina. seitsekümmend kuus muudatusettepanekut tuli ja kümme kompromissettepanekut olen ma välja töötanud ja ma tänan variraportööre konstruktiivse koostöö eest sellel väga tähtsal teemal, nii et me saame kohe hääletamise juurde asuda. otsin ka välja oma hääletuskaarti kõigepealt Ich bitte das zu entschuldigen. Und dann können wir sofort loslegen. Nüüd saame kohe alustada. niisiis, me alustame kompromissist üks, kes poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. neljas poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viies poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuues poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsmes poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kaheksas poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuusteist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitseteist poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et see vajab ülekontrollimist. hääletus algas. hääletus lõppes. kolmeteist häälega üheteist vastu vastu võetud järgmine on muudatusettepanek kaheksateist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. võime üle kontrollida, kui te soovite, teeme nii. kaheksateist hääletus algas. hääletus lõppes neljateist häälega tagasi lükatud üheksa vastu. muudatusettepanek kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd muudatusettepanek kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kaheksa kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kolm poolt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 vastu, erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend neli suulise muudatusettepanekuga üks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend viis poolt. kas tahate üle kontrollida? kontrollime üle, seitsekümmend neli suulise muudatusettepanekuga hääletus algas. hääletus lõppes neljateist häälega vastu võetud üheteistkümne vastu seitsekümmend neli poolt vastu, seitsekümmend kuus poolt vastu, erapooletud. sellegi kontrolliks üle. asi ei olnud sugugi selge, hääletus algas seitsmekümne kuuenda üle. hääletus lõppes. see oli napp kahe kaksteist häälega poolt, kolmteist vastu tagasi lükatud ja nüüd lõpphääletus elektrooniliselt, hääletus algas. hääletus lõppes kolmeteist poolthäälega ja nelja vastuhäälega, kaheksa jäid erapooletuks, seega vastu võetud ja suur tänu kommen wir sofort. ja läheme kohe edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. see on eh, arvamus, mis käsitleb majanduskasvu ja ühtekuuluvuse edendamist Euroopa Liidu piirialadel. meie raportööriks on siin kolleeg Sagorakis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 jah, ühtekuuluvuse majanduskasvu tugevdamine Euroopa Liidu piirialadel on ülioluline teema ning väga hea, et meil paluti selle kohta arvamus koostada. jah, sisepiirid Euroopa Liidus moodustavad nelikümmend protsenti territooriumist ja puudutavad kolmekümmend protsenti elanikkonnast. aga tihtipeale ei toetada neid piirkondi piisavalt, on ka halduslikke tõkke, tõkkeid nende piirialade arengu teel ja Euroopa Liidu tasandil on vaja meil tegutsema asuda ja meil on vaja sihipärast lähenemisviisi nendele aladele, mis äh, lahutavad piirid. see on midagi, mis kuulub ka meie äh, tegevusalasse ja Äh, ainult nii, kui me nende piirialade probleemiga tegeleme, siis ka saame usaldust suurendada meie vastu. sport, kultuur, haridus on kõik väga tähtsad äh, tegurid äh, arengus ja meil on vaja mm, kasutada äh, oma võimalusi paremini. jah, programmid, mis lähendavad Euroopa Liidu kodanikke ka nendel kaugematel aladel ja piirialadel ja öö, öö, igatahes on olemas tahe piirialadel kultuuri ja spordi haridusprogrammidega tegeleda, nii et tähtis on, et see kajastuks ka meie järgmises finantsraamistikus. ning väga oluline on see, et ka mitmekeelsust arendataks hariduse kaudu. see ka panustaks paljude probleemide lahendamisse piirialadel. liikmesriigid eh, peavad ka kutsekvalifikatsioone vastastikku tunnustama, kui tegemist on naaberriikidega. paraku praegu on siin veel väga palju bürokraatlikke tõkkeid, mis on vaja kaotada. ma ei taha pikalt sellel teemal peatuda pea, tahaks pigem teiste fraktsioonide kolleegide arvamused ära kuulata ja minu arvates on tegemist teemaga, kus meil on tõesti võimalik leida ühine suund ja kokku leppida omavahel. tekst eh, jah, on väga piiratud eh, mahuga, ma ei saanud kõike hõlmavat teksti koostada ja lihtsalt puudutan peamisi punkte ja ma usun, et mul õnnestus see oma arvamusega Eh, tähtis on, et selles valdkonnas eh, lähenetaks paindlikumalt. aitäh, härra Zagorakis ja nüüd saavad sõna variraportöörid ja Malin Mitsi esimesena, maksimaalselt kolm minutit, palun. ma tänan. jah, viimastel aastakümnetel on Euroopa integratsiooniprotsess aidanud äh, Eh, sisepiirialadel ka saavutada heaolu ja majanduskasv on avanud uusi võimalusi, löönud juurde töökohti. piirialad on alati suuremate väljakutsetega kui muud eh, territooriumid ja sellepärast piirialade eh, koostöö on ülioluline ja tähtis on mõelda innovaatilistele lahendustele teadusuuringute, hariduse, koolituse, kultuuri ja integratsiooni vallas. näiteks Interregi piiriülesed projektid on tõesti muutnud piirialade olukorda ja positiivselt parandanud üleminekuprotsesse. koostööprogrammid on panustanud teadmuspõhise majanduse arengusse ja on edendanud VKE-de tegevust ja kohalikku majandust. vaatamata sellele, et paljud institutsionaalsed ja regulatiivsed tõkked on eh, vähenenud, ometi on piirialadel palju tõkkeid, mis eh, kahjustavad eh, ideede, kapitali, kaupade ja inimeste ja teenuste liikumist. tähtis on tagada juurdepääs kõikidele teenustele piirialadel. ühtekuuluvuspoliitika piirialadel seetõttu on väga vajalik, on vaja tugevdada sotsiaalmajanduslikku ja territoriaalset rahastamist. ühtekuuluvusprogrammid ühelt poolt piiri ja ühes liikmesriigis mõjutavad äh, mitte ainult naaberriiki, vaid kõiki Euroopa Liidu liikmesriike ja sellepärast ma tervitan meie raportööri härra Zagorakise arvamust ja ma arvan, et see on hea lähtepunkt meie aruteludele raportöör on ulatuslikult puudutanud kõige tähtsamaid punkte, kui kõneks on piirialade koostööprogrammid ja rahastamine haridusse, kultuuri, sporditegevusse ja muudesse valdkondadesse, mis toovad eh, kodanikud piirialadel teineteisele, üksteisele lähemale. <clears throat> ja tähtis on, et kultuuriprojektide rahalist toetust Euroopa Liidus tugevdataks ja et rahastamine oleks sihipärasem ja samuti haridus ja koolitus, keeleõpe laieneksid piirialadel. ja tudengite, koolitajate, õpetajate liikuvuse parandamine on samuti oluline. koostöö aga peab hakkama väga varajases eas. piiriülesed koolide külaskäigud ja õppekava väline tegevus juba väga varajasest east peale on väga oluline sest sellega kasutatakse ära noorte potentsiaal ja edendatakse arengut. ja on vaja mõista, kuivõrd eripärased on meie kultuurid, keeled, ajalugu ja ühendada äriühingud, teadusuuringute keskused mm, kõik äh, suurendab heaolu, vaesust vähendab ja noorte pöördumatus samuti ja see kõik on väga oluline. Need on need teemad, mis kuuluvad kultuurikomisjoni pädevusse ja rahaline toetus nendele tegevustele on eriti oluline just piirialadel. suur tänu, proua Evans sorry <laughs> um,. Can I, I thank the jah, ma tänan raportööri arvamuse eelnõu eest, eh, kus käsitletakse eh, haridus, kultuuri ja spordi eh, programmide tähtsust ja nende rahastamist. meil on suurepäraseid kogemusi piiriülestest projektidest, eriti Interregi projektidest Iirimaal ja kõik teavad, kuivõrd olulised on Eh, just need piiriülesed projektid, kuivõrd palju nad lisavad väärtust inimeste ellu ja kõiki neid tähtsaid aspekte arvamus käsitleb. väga hea, et siin räägitakse ka keelebarjääridest ja eh, räägitakse ka uutest tehnoloogiatest, mis aitavad nendest eh, tõketest üle saada. spordi sport, haridus, turism, jah, kõik need asjad on meie valijate jaoks olulised ja loomemajandus ja kultuur, jah, need on üliolulised ka minu silmis, nii et ma arvan, et me peaksime võib-olla mõtlema selle peale, kuidas julgustada jätkuvat koostööd tulevikus. meie elame väga ebakindlatel aegadel praegu ja võimalus Äh, säilitada vaba liikumine, töötada piiriüleselt, on väga tähtis meie loometöötajatele, meie kultuuritöötajatele. nii et mõtleme selle peale, et kuidas selle nimel tegutseda ja tahaks rõhutada seda rohkem ka arvamuse tekstis. suur tänu, härra Šuntis. maksimaalselt kolm minutit, palun. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε suur tänu. ma tänan meie raportööri arvamuse eest. suur tänu, härra Sagoraki, selle kogu tehtud töö eest. ma arvan, et raske on pigistada kõik see, mida tahetakse öelda mõnele reale kokku. samas teema on niivõrd ülioluline tuleb mõista, et viimastel aastatel, viimastel aegadel me oleme näinud äh, sotsiaalset ja piirkondlikke tasakaalu nihkeid. mina tuginen siin Kreeka kogemusele ja tean, et piirialad äh, äh, on eriti suurte probleemide ees Eh, kui me räägime majanduskasvust ja ühtekuuluvusest, on nad mahajääjateks. Eh, alati, kui nendest asjadest räägitakse, siis üritatakse läheneda eh, probleemidele ainult nelja vabaduse seisukohalt. liikumisvabadus ja teised vabadused, jah, loomulikult selline on ka turu aspekt aga ühtekuuluvus on rohkem kui pelgalt need neli vabadust. ja ma arvan, et meie siin kultuurikomisjonis peame rääkima just koolitusest, haridusest, kultuurist selles kontekstis. ja meil on vaja poliitilist tahet, lüngad ei kao iseenesest. meil on vaja praktilisi konkreetseid samme astuda ja prioriteet praktiseerida. ja ma arvan, et raportöör eh, jah, peaks rohkem rõhku panema praktilistele meetmetele. ja tähtis on, et tõesti edasiliikumine saaks aset leida piirialadel. jah, eh, meiegi oleme omalt poolt teinud mõned muudatusettepanekud teksti parandamiseks ja ma olen nõus raportööriga, et teema on ülioluline suur tänu, proua Šoidorova, maksimaalselt kaks minutit. ma tänan ma leian, et variraportöör on väga hästi juhtinud tähelepanu Interreg programmidele kultuuri ja hariduse vallas. jah, terveid rida probleem, rida projekte on meil Interregi kaudu ja minagi olen piirialalt äh, pärit ja väga hästi teatakse meil nendest Interreg projektidest. ja just äh, meie oleme probleemi ees, et noored lahkuvad piirialadelt, nii et äh, kindlasti on vaja vaba aja veetmise võimalusi noortele suurendada ja parandada. tähtis on, et inimesed naaseksid äh, nendele aladele ja jääksid sinna. jah, piirialade rahva kadumise protsessidele tuleb punkt panna. jah, äh, kaks minutit, äh, ma sain aru, on minu käsutuses ja äh, sellepärast ma ei räägi Interregist. ma arvan, et see teema majanduskasv ja ühtekuuluvus tähendab palju rohkemat. see tähendab seda, et me ka kutsetunnistusi piiriüleselt omavahel tunnustamine ja et aga see ei ole nii iseenesestmõistetav. hariduses ja majanduses, kui me tahame olukorda parandada, siis on vaja piiriliselt ka tunnustamise, vastastikuse tunnustamise alal rohkem ära teha. Interregist läheb see kaugemale, Interreg saab väga palju ära teha, aga meil on vaja palju enamat, rohkem paindlikkust on vaja piiriüleselt. vabadus, liikuvus, vabadus inimestele Eh, teenuste, kaupade liikumise vabadus ja need tõkked, mis meil on piirialadel, peavad kaduma. see puudutab ka haridust ja peab ütlema, et ei ole väga lihtne naaberriiki kooli minna. nii et need eh, igapäevased probleemid piirialadel peaksid paremini kajastuma arvamuse tekstis, väga hea alus on olemas, aga ma arvan, et siin ja seal saab seda veel paremaks muuta. suur tänu Kristina Libatška, palun. jah, suur tänu. minagi tänan selle arvamuse eest, aga ma tahaks rääkida ka piirialade poliitilisest tähendusest. nimelt, need piirialad on ju meie kõigi visiitkaardiks. ja peavad seetõttu olema majanduslikult tugevad aga loomulikult arvestada tuleb nende eripäraga. E, jah, e, ja kultuur ja haridus on kõige parem alus paremaks mõistmiseks. Suur tänu Silvia Costa. Eh, grazie e credo che questo sia un ottimo eh, punto di partenza per una riflessione. In... Suur tänu, proua esimees, see on hea lähtepunkt eh, meie tegevuses, et olukorda analüüsida siin komisjonis ja parlamendis laiemalt arutelu käivitada, tahaksin kommenteerida paari punkti, mida on arvamuses hästi käsitletud. viidati äh, bürokraatli-, bürokraatiaga seonduvatele, jah, see vastab tõele. Äh, erinevates riikides on erinevad korralduslikud lähenevad, paljudes riikides on piirkondlik mõõde väga tugev, teistes äh, aga on see palju äh, väiksem, palju keerulisem. Äh, ja teiseks on alati oht, et Interregi puhul ei ole võib-olla nii palju äh, piiriülest koostööd tagatud, kus mõlemal pool piiri oleksid riigid kaasatud ja kolmandaks, mis puudutab äh, kavandamist, viidati äh, loomingulisele liikuvusele ja see äh, loob kultuuripiirkondadesse väga tõsiseid võimalusi ja nagu raportöör ka ütles, siis paljude piirkondade vahel on juba koostöö. aga sellega on seotud ka teatud kultuuripärand see puudutab kunsti ja kujutavat kunsti ja kõike laiemat äh, äh, kunstilist väljendust. ja väga hea oleks, kui piirkonnad saaksid üheskoos edasi areneda. ja lõpetuseks. tulevase kavandamise perioodi käigus peaks rohkem tähelepanu pöörama järgmisele struktuurifondide ja teiste fondide puhul, et tagada, et piiriülese koostöö puhul oleks rohkem toetust ka haridus- ja kultuuriprogrammidele ja nii palju sellest. suur tänu, Julia Ward uh,. Thank you very much. suur tänu tegemist on väga olulise teemaga ja eriti arvesse võttes olukorda Iiri piiriga. mina veetsin hiljuti kaks päeva külastades Põhja-Iirimaad ja käisin äh, ka ühes keskuses, kohtusin ettevõtjatega nii lõuna kui põhja poolt ning tegemist on selliste ehitistega justkui sellise toetusvõrgustikuga, kus on erinevaid vahend. üheksakümmend viis protsenti rahastavust tuli Euroopa Liidu poolt ainult, ainult viis protsenti rahastamisest tuli Briti valitsusest, seega suur tänu Euroopa Liidule, mõistes, kui oluline on majanduskasvu ja sotsiaalse ühtekuuluvuse loomine piirkondades, kus on äh, esinenud konflikte. inimesed äh, seal tunnevad väga palju muret äh, eelseisvate väljakutsete pärast seoses Brexitiga, kui vaadata nüüd hariduse ja kultuurivaldkonda, siis noored, kellest ma väga hoolin, noored, kes käisid koolis ühel pool piiri ja elasid teisel pool, ning Raadio neli programm kaasas noori ja lapsi, kes nutsid, sest nad ei tea enam, kas neil on võimalik õppida külg külje kõrval oma sõpradega ja tuleb arvesse võtta, et Põhja-Iirimaa äh, hääletas äh, Euroopa Liitu jäämise eest ning Ühendkuningriigi noored üldisemalt hääletasid Euroopa Liitu jäämise poolt. lisaks ka, mis puudutab üliõpilasi ja kõrgharidust, Äh, noored soovivad juurdepääsu teatud ülikooli kursustele, võib-olla peavad nad reisima näiteks põhjast äh, Dublinisse või peavad äh, vastupidi liikuma, et osaleda teatud kursustel Põhja-Iirimaal. mul oli kohtumisi ka Queensi ülikoolis Belfastis ja ma tahaksin rääkida ka selle analüüsi tulemustest, mis puudutas meie kahepäevast külaskäiku seal, aitäh! suur tänu. härra Grammatikakis, palun. Eh, suur tänu. ma ei taha hakata kordama neid teemasid, mis on juba väga hästi välja toodud, aga lisaks sellele oleks vaja ka rõhutada seda, mis puudutab kriisi, mis on Euroopa-ülene probleem ning ma arvan, et piiriüleste programmide puhul on väga tähtis aspekt just äh, see, et äh, pöörataks tähelepanu äh, nii-öelda tähelepanuta jäänud piirkondadele. ja seega ma tervitan seda raportit, see on väga põhjalik ja annab ähm, väga olulise tähelepanu kultuurimõõtmele ja tegemist on olulise teemaga arvestades ka tõsist rändeprobleemi paljudes äh, liikmesriikides, ma arvan, et meil on võib-olla võimalik üle saada mõningatest probleemidest, äh, mis äh, tänu varasemale suurele bürokraatiale on valitsenud ja ma arvan, et selle arvamusega astume me olulise sammu edasi valdkonnas, mis on tõeline peavalu paljudele riikidele ja see võib meil aidata näha ka seda konteksti paremini, aitäh. Sabine veel kord, ma tahaksin ühe täienduse teha selle kohta, mida proua Kosta äsja ütles. Interreg programmides ei edendata üksikute liikmesriikide programme, vaid eh, just nimelt koostööprojekte ja Interregidesse on see niimoodi sisse kirjutatud, ma tahtsin lihtsalt äh, selgelt veel kord öelda, et Interreg programmid äh, puhul koostöö sujub väga hästi, aga rahalisi vahendeid alati napib ja kultuuri ja haridusele äh, just eriti, ennekõike jah, ikkagi infrastruktuuri projektidega tegeldakse. jah, kas ma tohin reageerida? jah, see vastab tõele. mina olen piir-, sellest kontekstist pärit ja ma tunnen seda väga hästi oma praktilisest kogemusest. aga ametivõimude vaheline suhtlemine võib olla problemaatiline ning koostööprojektide tegemine või projektide tegemine eraldina on väga oluline ja see vajab ka vaja, piisavat analüüsi et lihtsalt ei kaasata kahte riiki, kes öö, midagi ette näevad, aitäh. suur tänu, proua Pilt. ma varem ei andnud piisavalt hästi märku, aitäh härra raportöörile tehtud töö eest, ma sooviksin komisjoni teatist esile tuua enne, kui hakata kultuuri äh, aspektist rääkima. mina olen Euroopa suurimast piiriülesest piirkonnast Loreenis, kus üks kümnest inimesest töötab piiri taga. ja oluline on hoida uksed lahti, aga samas ka koostöö, mis on piiriülene, on teatud äh, majanduslike spetsiifikatega, kus on väga palju ebavõrdsust. näiteks igakuine töötasu on kolm tuhat seitsesada üheksa bruto Luksemburgis ja Lorennis on see kaks tuhat viissada kuuskümmend seitse, eh, mis on eh, Prantsusmaa keskmisest madalam ja kuidas on võimalikult täpsemalt seda eh, koostööd teha näiteks õpetajate, õpilaste ja arstide puhul on ka selge, et inimesed voolavad välja sealt, kus nad saavad vähem palka ja meil on vaja arvesse võtta seda aspekti. kahekümne aasta jooksul Äh, suure, on suurenenud piiriülene tööjõud ja, äh, ja see on või, toonud endaga kaasa ka raha väljavoolamist ja maksude teemat. ja tihtipeale tunnevad äh, põlisrahvad ennast puudutatuna, nii nagu ka Šveitsis sellises olukorras komisjon on viidanud ka sellele, et kohalikud kogukonnad peavad tegema vajalikud investeeringud. piiriülene koostöö on äh, väga tervitatav, aga selle teostamine on keeruline, tooksin näite, äh, mis puudutab näiteks idapiirkonda. Äh, Lüksem-, Luksemburgi ähm, poolne rahastamine miljardites, mis puudutab maantee ehitust Äh, peaks seda liikumist lihtsustama. praegusel hetkel on nelikümmend, viiskümmend minutit ummikuid ja kümme aastat on räägitud sellest ummikust, aga kokkulepet ei ole saavutatud. Luksemburgiga on ka see probleem äh, maksuküsimustes, sellepärast et äh, Luksemburg tahab, et need, kes seal töötavad, maksaksid seal, aga prantslased tahaksid neid, et neid makstaks kodus ja ma eeldan, et mul rohkem aega ei ole enam kõneleda suur tänu. ja nüüd saab sõna komisjon, kui ta sõna soovib. palun. aga võimalikult lühidalt. Thank you, madam chair. suur tänu, proua esimees. jah, teen lühikese sõnavõtu, tahaksin tervitada raportööri teksti ning toetada kultuurikomisjoni äh, üldiselt oma töö eest, me oleme arvesse võtnud teise poolt esile tõstetu. ja uued Interregi programmid, mis kaks tuhat kakskümmend üks aastal käivituvad, jätkuvalt investeerivad eriti just mitmekeelsusesse ja kultuuritegevustesse ja komisjoni poolt kindlasti toetame me sellist lähenemist, seda öeldes kavandamine on äh, piiriüleste partnerite kätes, meie peame läbirääkimisi, aga loomulikult ne-, otsus on äh, nendel ametivõimudel. lisaks sellele tahaksin ma ka öelda, et äh, teatis on äh, regioonide peadirektorid ja, aga tegelikult on tegemist mitme äh, Äh, peadirektoraadi koostööga, näiteks haridus peadirektoraadiga ning teeme nendega tihedat koostööd selleks, et äh, vaadata, kuidas meil on võimalik toetust laiendada haridus- ja kultuurialgatustele piirialadel. näiteks soovisin äh, rääkida keelemärgisest, millega toetatakse sel aastal mitmekeelsuse jõupingutusi piirialadel lisaks sellele, mis puudutab kvalifikatsioonide tunnustamist, siis meie arvates on tegemist väga tähtsa valdkonnaga, kus on vaja rohkem tööd teha. liikmesriikidel on väga suur vastutus selles osas, tagamaks, et asjad muutuksid sujuvamaks ja süstemaatilisemaks ning samuti soovisin rõhutada ka Beneluxi koostööd, mis hiljuti on äh, läinud väga innovatiivsetesse valdkondadesse, mis puudutab äh, oskuste ja kvalifikatsioonide tunnustamist Hollandi, Belgia ja Luksemburgi vahel eks ante, ilma et peaks kogu menetlust äh, läbima. mul oleks väga hea meel äh, häid praktikaid teiega jagada ja hea meelega jätkame kultuuri ja mitmekeelsuse toetamist piirialadel, aitäh! ja vielen herzlich. suur tänu. suur tänu, äh, et äh, rääkisite ka, viitasite nendele uuendustele Interreg programmi vallas. Äh, jah, komisjon töötab valdkondade üleselt ja koostöö on hea ja me vaatame mida meie saame oma arvamuses veel paremini kajastada kultuurivaldkonna kohta. annaksin veel sõna eh, raportöörile, aga enne tahan öelda, et muudatusettepanekuid saab esitada kahekümne kahe teise maini kella viieni ja üheksateistkümnendal juunil me hääletame selle arvamuse üle ja nüüd saab sõna härra Sagorakis võimalikult lühidalt. suur tänu, proua esimees mul ei ole midagi eriti vaja lisada, aga tahaksin tänada kolleege väga kasulike ja väärtuslike märkuste eest, mida arutelu käigus on tehtud. ja jään ootama jätkuvat äh, koostööd ja ma arvan, et äh, see on oluline selle tähtsa teemaga tööd jätkata, aitäh! suur tänu ja edu äh, edasises töös teile ja meie tuleme ka selle teema juurde veel tagasi ja nüüd tuleme kuuenda päevakorrapunkti juurde ja tahan, et meie kaks külalist tuleksid siia ettepoole. mul on suur heameel selle üle, et meil saab nüüd toimuda mõttevahetus selle üle, kuidas on lood Euroopa kultuuripärandi aasta elluviimisega. ja ma ootan ühe hetke. Ha ha ha want to. Thank you very much. I put it here. so, jetzt haben wir auch den richtigen Rat. Niisiis, nüüd oleme loonud sobiva raamistiku selleks väikeseks aruteluks. me oleme nüüd äh, kultuuripärandi aastaga umbes poole peal peaaegu seetõttu on mul väga hea, et komisjoni esindaja räägib äh, sellest, mida on viimastel kuudel tehtud ja mida veel aastal kaks tuhat kaheksateist äh, plaanitakse teha. tervitan siin äh, Kaderin Maniat, kes on peamiselt vastutav Euroopa Komisjonis kultuuripärandi aasta eest. samuti tervitan Michel Maniet, kes on kultuuripoliitika eest vastutav direktor Euroopa Komisjonis ja nagu ikka, on meil aega vähe ja selleks, et äh, meil jätkuks aega kõigeks, äh, palun piirduge kokku viieteist minutiga, kuidas te need minutid jagate, see jääb teie otsustada ja härra Menje alustab, palun suur tänu, proua esimees, kõigepealt sooviksin tänada parlamendi kultuurikomisjoni selle kutse eest ja ka pideva toetuse eest, millest me oleme kasu lõiganud teie poolt äh, tänu selle, alates sellest ühisest ettevõtmisest. ja meil on hea meel tutvustada teile seda projekti Äh, õigusliku äh, baasiga toimus, äh, tutvusin ma varasemalt ning vaatasin, et see on tõesti kõik kooskõlas ning mehhanismid ning rahastamine on paigas ja toimib hästi. nagu te teate, siis aasta käivitus seitsmendal detsembril eelmisel aastal Milanos toimuva üritusega, tegemist oli avaüritusega, mis Äh, toimus samaaegselt mitmetes riikides. meil oli ka kohtumine koordinaatoritega riiklikul tasandil ja vabaühendustega kaks tuhat seitseteist aastal ja üks ka käesoleva aasta märtsis. järgmised kohtumised toimuvad juunis Brüsselis ning äh, novembris Leipzigis äh, ürituse käigus parlament, kes on seotud nende üritustega, loodetavasti suudab tagada hea toimimise ning ähm, partnerite entusiasmi. Äh, kommunikatsioonikampaania on käivitunud nii, nagu ette nähtud ning äh, meedia on toetanud seda programmi ning ka meie äh, hashtag, vastav hashtag on väga hästi käivitunud, me oleme juba mitmeid projekti välja toonud erinevates liikmesriikides, siis äh, kas Euroopa projekte või äh, ka rahvuslike koordinaatorite poolt käivitatud projekte, koostööprojektid äh, on ka teatud konkursi käigus välja kuulutatud ning projektide valik on käimas ja viis miljonit eurot on meil broneeritud nende elluviimiseks. lisaks on kommunikatsioonitegevused käivitunud kogu maailmas, sel nädalal sain ma teada, et Mehhiko delegatsioon viis läbi ürituse, eh, kus oli eh, sadu osalejaid me äh, võime rääkida ka New York Timesi artiklist ja lisaks ka toimub üritus Kuubas, seega siis äh, tegemist on üritusega, mis läheb väljaspoole Euroopa Liidu piire. meil on toimumas ka tippkohtumine Berliinis kaheksateistkümnenda juuniga algaval nädalal meie põhisõnumiks on see, et see aasta on niivõrd kasulik äh, võimalustega, et me ei tohiks äh, midagi tähelepanuta jätta. oht on selles, et aasta lõpus huvi äh, maabub ning jätkatakse vaid üksikute projektidega ja sellepärast oleme me teinud ettepaneku paika panna tegev, Euroopa tegevuskava kultuuripärandi valdkonnas koostöös äh, meie institutsioonide poolse lähenemisega aastate tagant, äh, mis puudutab Euroopa aastat, oleme me plaanis käivitada kõik, kokku viia kõik tegevused, plaanid äh, erinevatel tasanditel, mis aitavad säilitada ja väärtustada meie kultuuripärandit seda ideed, selle idee tegi, pani ette volinik Navratšis ähm, kahekümne seitsmendal märtsil eelmisel aastal ja tegemist on siis ähm, ka komisjonipoolse kavaga, mis võetakse vastu järgmisel nädalal. ning äh, siin on ka konkreetsed äh, rahalised ettepanekud, mida komisjon kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse aastateks ette näeb. loodame, et saame jääda äh, saame ka teiepoolse toetuse pikemas perspektiivis. Need äh, pikaajalised investeeringud, mis me oleme teinud käesolevasse aastasse, saaksid kogu mõju äh, avaldada ja nüüd annaksin sõna oma kolleegile. suur tänu ja tere hommikust kõigile ja nüüd üritan ma äh, teile välja tuua mõned äh, slaidid ja täpsemad andmed selleks, et illustreerida äh, seda ettekannet, mida te just kuulsite. ma arvan, et te olete neid slaide juba näinud. ja selleks, et oleks võimalikult palju võimalust arvamuste vahe, vahetuseks, ei hakka ma kõiki neid kommenteerima, aga igal juhul on teil silme ees need slaidid see, millest ma tahaksin nüüd lühidalt rääkida, on välja tuua mõningad sündmused, mis on käivitunud Euroopa aasta jooksul ja anda ka infot meie kommunikatsioonikampaania kohta ning rõhutada, et tegemist ei ole mitte ainult kommunikatsiooni ja üritustega, vaid ka investeeringutega konkreetsetesse projektidesse ja Euroopa algatustesse, mis võimaldavad meile kestlikult äh, Äh, edasi tegutseda pärast kaks tuhat kaheksateist aastat. kõigepealt äh, sündmused. Euroopa tasandil on meil aset leidmas sada sündmust, riiklikul tasandil on meil ka riiklikud koordinaatorid igas riigis, kes on väga aktiivsed ja praegusel hetkel on ette näha kaks tuhat kolmsada sündmust liikmesriikides mis on seotud meie märgiga, mis kaasavad äh, circa miljon inimest ja me oleme siis äh, pidanud arvestust äh, ja aasta lõpuks võiks siis toimuda kaheksa tuhat kakssada sündmust kogu Euroopas. kõik need sündmused loomulikult on ka meie kodulehel, nii nagu Michelle ütles, siis aasta sai äh, avapaugu seitsmendal detsembris Milanos, siin olid ka siis kultuurikomisjoni esinaine ja, ja ka parlamendi president väga paljud liikmesriigid äh, osalevad, äh, osalevad juba algusest peale, siin mõned näited selle kohta. nüüd äh, käivitamise üritus, mis toimus Belgias ning raekojale on siin suunatud erinevad teleprojektsiooni lahendused ja nüüd tahaksin ma teile näidata mõningaid äh, aspekte, mis puudutavad äh, Brüsselis toimuvaid üritusi. kui igakuiselt toimub meil ka üks konverents äh, ja siin näete kuulutusi viimasest üritusest, aga lisaks sellele toimuvad ka üritused, mis on olulised juunis näiteks osaleme me parlamendi poolt korraldatud üritusel Strasbourgis, see on puudutab Euroopa noori, meil on oma laud seal ja nagu te teate, siis tegemist on üritusega, kus osalevad tuhanded Euroopa noored ja meil on väga hea meel olla sellega seotud. lisaks sellele on oluline ka äh, äh, see juunis kaheksateist kuni kakskümmend kaheksa toimuv üritus Berliinis mis puudutab ähm, riiklike koordinaatoritega koostööd äh, ja Saksa koordinaatorid korraldavad väga olulisi sündmusi. seal on enam kui seitsekümmend sündmust, äh, mis leiavad aset tollel nädalal ja seal toimuvad, äh, kahekümne teisel juunil toimub väga oluline arutelu Euroopa kultuuripärandi teemal. üritus toimub siis kaheksateist kuni kakskümmend neli juuni nüüd räägiksin ka kommunikatsioonist, meil on äh, väike video kahekümne neljas keeles, mis illustreerib Euroopa kultuuripärandi aastat ja ma loodan, et teil on võimalus ka sellega tutvuda. lisaks sellele veebilehekülg kõigis Euroopa Liidu keeltes, siis igakuine teabekiri, kus on väga palju äh, ju äh, lugejaid, lisaks äh, siis ka see Äh, hashtag, mis on määratud Euroopa kultuuripärandi aastale ja ma arvan, et te olete näinud ka seda kolmkeelset äh, brošüüri ja see on, peaks olema kindlasti kättesaadav ka Euroopa Parlamendis. lisaks on meil aktiivne kampaania sotsiaalmeedias, ma ei hakka teile kõiki neid teemasid eraldi välja tooma, aga igal juhul me üritame sotsiaalmeedias äh, igakuiselt pingutada selle nimel, et midagi uut teha selleks, et huvi üleval hoida. eriti just noorte hulgas, kes vajavad ähm, äh, uusi stiimuleid ja väga kiiresti. Michelle rääkis ka projektide märgistamisest, sündmuste märgistamisest Euroopa tasandil oleme me selle märgise andnud enam kui kolmesajale algatusele ja sündmusele. see oli aprilli number ja see kindlasti suureneb, lisaks sellele äh, riigid on andnud äh, need kahe tuhande seitsmesajale algatusele ja üritusele. ja siinkohal tahaksin äh, tuua mõned näited selle märgise kohta, siin näete Fumicino äh, lennujaama, äh, kus Itaalia on äh, korraldanud väga suurepärased plakatid, mis Pompeid tutvustavad ja, ja räägivad Euroopa kultuuripärandi aastast. veel üks näide äh,, värviraamat, mis samuti kannab meie logo äh,, lihtsalt mõned näited nüüd äh, on mul veel paar minutit võib-olla teile võimalik rääkida projektidest ja algatustest, mida me rahastame. nagu ma ütlesin äh, oma ettekande alguses, siis see, et me lähtume kultuuripärandi põhimõttest, siis äh, tegemist on tulevikku vaatava perspektiiviga ja meil on ka eelarve projektide finantseerimiseks äh, Loov Euroopa raames see viis miljonit äh, eurot, mis on äh, konkreetselt selleks eesmärgiks suunatud. tingimused on järgmised, kolm osalevat riiki, kakssada tuhat eurot projekti kohta, me oleme saanud kuuskümmend kaheksa abikõlbulikku taotlust ja me vaatasime läbi neid palju rohkem ning kolmesaja kaheksalt organisatsioonilt kakskümmend üheksa projekti valitud aega mul neid tutvustada ei ole teile praegu. ja praegusel hetkel on veel mõned äh, menetlusaspektid äh, läbimata, et avalikult neist rääkida, aga kahekümne viiendal mail äh, on võimalik neist kuulda ning rahastamiskokkulepped äh, sun-, sõlmitakse osapoolte vahel. ja kui äh, projektid käivituvad äh, sel aastal, loomulikult peab olema võimalus juba sel aastal nende projektidega algust teha. nüüd tooksin välja kümme algatust, mis äh, moodustavad äh, tõesti äh, meie investeeringute selgroo. Need lähtuvad neljast äh, sambast, pühendumus, kestlikkus, kaitse ja innovatsioon. iga nendest algatustest ähm, on seotud mitmete tegevuste vastu, tegevustega ning on seotud eesmärkidega, mis on Euroopa kultuuripärandi aastaga seotud, mille on paika pannud Euroopa Parlament ja liikmesriigid. loomulikult ei saa ma kõiki neid algatusi läbi võtta, kuna aega ei ole aga tahaksin teile tuua mõned näited konkreetsete tegevuste kohta, mis on äh, realiseerunud selle kaudu. nüüd näiteks esimese algatuse puhul, mis puudutab äh, äh, seda, et kaasata võimalikult palju eurooplasi, sealhulgas ka äh, puuetega inimesi, me oleme paika pannud äh, tööhõive peadirektoriga auhinnaga, mis antakse liikidele, kes on teinud tähelepanuväärset tööd kultuuri, selleks, et kultuuripärand oleks juurdepääsetav ja kaks tuhat kaheksateist detsembris antakse see auhind välja lisaks veel üks näide, see, mis puudutab koostööd noortega, siis meil on mitmeid tegevusi koolides. üks nendest on pühendunud äh, Äh, igasuguse ähm, ähm, koostöövõimalusele, mestimisprojektidele ja te kindlasti olete kursis, tegemist on e-mestimisprojektidega ja selle kaudu on meil võimalik äh, koostada käsiraamatud liikmesriikide koolidele, mis peatselt on kättesaadavad. ja nüüd äh, läheksin kiiresti edasi, kuna mul aega ei ole, ma ei saa igat aspekti läbi vaadata aga tuleksin nüüd äh, kahe viimase äh, slaidi juurde, et teile meelde tuletada, et äh, me oleme juba teinud ettepaneku koostada uus tegevuskava, mis kahekümne teisel mail vastu võetakse kultuurivaldkonnas ja lõpetuseks need kaks järgmist olulist kuupäeva on kohtumised riiklike koordinaatorite ja vabaühendustega. Need leiavad aset siis viies kohtumine toimub Brüsselis neljandast viienda juunini ja Leipzigis kuues, kaheksandast üheksanda novembrini paralleelselt siis Denkmali ähm, kultuuripärandi messiga ning Euroopa Parlament on vaatleja kõikidel nendel koosolekutel ja meil on väga hea meel alati teid äh, võõrustada äh, nendel koosolekutel ja olen lõpetanud, suur tänu tähelepanu eest ja vabandust, et mul ei olnud aega kõiki äh, slaide teile tutvustada, aga hea meelega, kui teil on küsimusi, vastan neile. jaa, suur tänu selle ettekande eest ja ühtlasi väga muljetavaldavate faktide eest, mida te meile siin presenteerisite. meenutan äh, teile meie kõrgetasemelist konverents, mis äh, siin Euroopa Parlamendis saab äh, toimuma nimelt kahekümne kuuendal juunil ja selle toimumiseks äh, avaldas äh, tugevat toetust ka president Tajani. nüüd äh, asume arutelu juurde ja teeme seda viimastel kuudel edukaks osutunud pingpong meetodiga ehk siis lühike küsimus, lühike vastus komisjoni poolt Silvia Kosta ja palun äh, piirdu kahe minutiga. kõigepealt äh, sooviksin äh, tänada komisjoni esindajaid selle eest, et nad on tõesti väga tõsiselt sellesse teemasse panustanud. mul on nüüd väga hea meel selle kõige üle, ma üldhinnangut ei taha siin hakata andma, mõned küsimused siis. kõigepealt äh, juhtimine. väga oluline on, et sellest aastast jääks äh, järgi teatav pärand, mida me saaksime edasi kanda järgmistesse aastatesse me sooviksime sellist äh, pärandi säilitamist kindlasti toetada. niisiis, äh, teil on kogemusi mitmete sarnaste programmidega ka nüüd äh, näiteks ühtekuuluvuspoliitika, kuidas seal nende programmide raames äh, tegeletakse kultuuri toetamise ja kultuuriküsimustega. kuuskümmend protsenti teatud äh, tegevustest on, on seotud pärandi konkreetsete aspektidega ja ma tahaksin äh, küsida ka kultuurifondide kohta härra Marje, palun. suur tänu, lähtudes sellest äh, süsteemi loogikast siin juhtimise osas äh, soovime me, et see säiliks ka kaks tuhat kaheksateist aasta järel, kui see hästi toimib ja väga kahju oleks, kui see selle aasta lõppemisega lõpeks. mis puudutab ühtekuuluvuspoliitikat, siis me tahame jätkata koostööd äh, komisjoni teiste osakondadega konstruktiivselt ja tõhusalt kellega me oleme juba äh, algusest peale koostööd teinud ja me loodame tõhusat dialoogi jätkata äh, Regio peadirektora-, direktoraadiga. ja nagu te teate, siis juba kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend on kuus äh, miljardit ette nähtud struktuurifondidest kultuuripärandile ja loodame, et meil on võimalik järgmisel rahastamisperioodil seda veelgi tõsta, aitäh! suur tänu. järgmine kolleeg, palun. Vreau äh, să... Äh, äh, suur tänu. mul tegelikult midagi öelda ei olegi. siin tuleb rahul olla. ma olen väga rõõmus see projekt tundub, et äh, on kaasanud tõesti väga palju erinevaid Euroopa Liidu institutsioone, mis tavaliselt selliste projektide puhul tihti nii ei ole, nüüd aga Euroopa Komisjon, tema esindajad on olnud küll oma töös väga muljetavaldavad. läbirääkimistel me toonitasime, et äh, parlament äh, peaks olema kaasatud ja nähtav kogu käesoleva aasta jooksul, erinevate sündmuste jooksul ja ma tahaksin äh, kutsuda ka komisjoni esindajaid osalema meie poolt korraldatud üritustel. suur tänu, see oli rohkem kiitus ja märkus. ma ei tea, kas te tahate paar lauset öelda ja palun. suur tänu Need sõnad puudutavad mind väga tõsiselt ja teie toetus on väga oluline ja äh, selleks, et see projekt hästi toimiks ja, ja see edu sõltub ka äh, suuresti Euroopa Parlamendi suurepärasest toest äh, ja seetõttu me tunneme väga suurepärast koostöö, selle suurepärase koostöö üle, lisaks nii nagu öeldud, ka see koostöö peadirektoraatide vahel ja kõikide institutsioonide vahel, ka regioonide komitee on teinud väga palju jõupingutusi selle aasta tähistamiseks, on koostanud äh, arvamusi ja korraldanud sündmusi ning Majandus- ja Sotsiaalkomitee on kõik oma avalikud äh, konverentsid ja koostööprojektid noortega pühendanud kultuuripärandile. see on suurepärane ning samuti on ka Euroopa Parlamendiga väga tihe koostöö ja ma tõesti usun, et loomulikult alati võib teha veelgi enam, aga minu arvates on kõik juba üsnagi hästi välja kukkunud, aitäh! suur tänu, Helga Trüppel, palun! tänan. pärast seda, kui mul oli võimalus äh, osaleda Hamburgis Euroopa kultuuripärandi aasta avamisüritusel, siis ma kuulsin väga palju kriitikat Euroopa Parlamendi osaluse kohta. liikmesriikides tihtipeale on äh, esindatud kohalik tasand ja Euroopa Komisjon aga meie parlamendina mitte. meil tuleb tagada, et sellist äh, probleemi ei oleks, kui me käime sellistel üritustel, siis me peame tõesti tagama selle, et me oleksime esindatud ja nähtaval, et meid ei rünnataks sellel teemal, et meid ei ole näha. ja kas te olete planeerinud nüüd, nüüd äh, pärandiaasta seostada ka Euroopa kultuuripealinnadega. Te lühidalt seda mainisite, aga ma tahaksin teada lähemalt, aitäh. ja, ja suur tänu ja täienduseks sellele, mida Helga alguses ütles. meil alguses oli tõesti väga keeruline veenda komisjoni juhtfiguure selles, et kultuuripärandi aasta on äh, tõesti hea idee. Nad äh, esialgu leidsid, et see on ja seotud rohkem äh, majanduskasvu ja muuga, et parem loobuda sellest ja Euroopa Parlament muudkui surus seda läbi ja nüüd on tõesti kena näha, et ka vastutavad isikud Euroopa Komisjonis on sellest teinud oma südameasja ja vastavalt äh, koordineerivad tegevusi liikmesriikides ja ka toetavad neid. nii, kumb teist soovib? härra Manje, palun. jah, põhimõtteliselt võib äh, rääkida Euroopa Parlamendi nähtavusest, äh, loomulikult meie toetame maksimaalselt nähtavust kõikide institutsioonide puhul, kes osalevad selles projektis, sest mida rohkem institutsioone nähtavaid on, seda enam äh, jõuab see sündmus kodanike silme ette ja nagu kolleeg ütles, siis me mõistame, kui olulist rolli parlament on selle ettevõtmise algusest peale täitnud ja loomulikult, kui teatud äh, üritustel ei ole see niivõrd hästi välja tulnud, on see kahetsusväärne, nagu te teate, siis äh, vahetevahel on olnud meie võimalused piiratud äh, sekkuda, kuidas valitsused oma asju korraldavad. mis puudutab kultuuripealinnade aspekti, siis näiteks käesoleval aastal ei ole meil võimalik hetkel analüüsida kultuuripärandi rolli kahe pealinna osas, aga kui minna nüüd kaugele, kaugemale eh, ja rääkida sellest tegevuskavast, siis Euroopa kultuuripealinnadel peaks olema väga oluline roll ka kultuuripärandi edendamisel ja võib-olla oleks vaja seda selgemalt ja nähtavamalt välja tuua ja, ja seda paremini esile tuua ja see on igal juhul teema, mille üle me oleme juba mõelnud, aitäh! Um, jah, ma tahaks äh, äh, veel täiendada seda, mida Michelle ütles tegevuste osas äh, seoses sellega, millele te viitasite parlamendi nähtavuse kohta. see, mida meie saame teha, kõik ei ole meie kätes. esiteks näiteks neljanda-viienda Brüsseli kohtumisel, kus on kõik riiklikud koordinaatorid kohal, neile meelde tuletada, kui oluline on parlamendi roll ja proua Costa, kes on vaatleja sellel kohtumisel, loomulikult võib ka samuti selle välja tuua, see on väga hea võimalus, kõik on seal kohal koos meiega ja me tuletame meelde, et äh, kuidas seda välja tuua ning teine aspekt, äh, pöördun siin parlamendi kolleegide poole, vaadata, kas parlamendi osalemine liikmesriikidest lähtuvalt võiks olla aktiivsem äh, ja meie kasutame äh, teatud aktiivseid osapooli, nii nagu ka me nägime selle Fiumicino lennujaama puhul, kus oli väga hea koostöö Itaaliaga, oli ka teisi projekte. igal juhul me teeme väga põhjalikku koostööd nendega ja mina olen samuti teile kättesaadav juhul, kui te annate mulle selle võimaluse seda koostööd veelgi süvendada sellisel viisil, aitäh! ja, vielen herzlichen Dank. ja suur tänu kõigepealt äh, toetuse eest ja me kindlasti suhtleme siin ka oma kommunikatsiooni osakonnaga ja sealtpoolt siis ka saame ehk rohkem toetust kui seni. ma olen kuulnud, et äh, mõnel pool on tekkinud äh, teatavaid äh, segadusi ja tõesti meie poolt äh, kommunikatsioon ja teavitus peaks olema aktiivsem kui seni. kui ettevaatlikult öelda. härra Ohvlin, palun. suur tänu ja kõigepealt õnnesoovid Katariinile Michelile niivõrd toreda ettekande eest esitledes niivõrd paljusid sündmusi, mis on juba toimunud. siin on tegemist ju mitte Euroopa kultuuriaastaga, vaid Euroopa kultuuripärandi aastaga. ja nüüd, kui äh, rääkida meie pärandist, siis äh, me ei saa üle ega ümber äh, regio-, religioonist. palju äh, arhitektuuripärandit on otseselt äh, seotud kristliku kultuuriga, religioosse pärandiga. mulle tundub, et äh, sellele ei ole seni äh, piisavalt tähelepanu pööratud, selle tähtsust on alahinnatud ja kas järgnevate kuude jooksul on plaanis rohkem rõhuda kristlikule kultuurile, kristlikule pärandile? suur tänu, kes soovib vastata, härra Manier, palun niisiis, alati on äh, raskusi, kuidas kõiki äh, kultuuripärandi aspekte kogu rikkuses äh, esile tuua ähm, ning ka usuline kristluse aspekt on osa Euroopa aastast, aga see ei ole nii selgelt meie eesmärkides välja toodud, mis on meie õiguslikus aluses, millest meie lähtume ja tooksin mõned näited, kus see usuline aspekt on arvesse võetud võib-olla kaudselt. üks meie kümnest algatusest puudutab äh, kultuuripärandiga seonduvate ehitaste taaskasutamist. nagu teate, siis väga paljud need hooned, eriti just äh, Äh, kiriku e- või religiooniga seotud ähm, äh, ehitised on hävimisohus ja me tahame välja tuua, eriti just kirikute puhul, kuidas oleks võimalik leida uued sotsiaalsed funktsioonid nendele ehitistele ja neid äh, kasutada ja kogukonnale kasulikuks teha, mis võimaldab kaitsta ka neid hooneid, mis vastasel korral võiksid hävida või kahjustada üks näide, kõik see Äh, on arvesse võetud ka aasta käigus, äh, me vaatame tagasi minevikku ja üritame neile ühiskonnas leida kogukonna jaoks uue funktsiooni, aitäh! suur tänu ja äh, proua Šoidrova, palun! suur tänu nende ettekannete eest, mis puudutab Euroopa kultuuripärandi aastat kuulasin väga tähelepanelikult kõiki neid äh, kirjeldusi, ma olen äh, ühel meelel kolleeg Diakonukiga, me ähm, äh, toetame positiivselt teie ähm, tööd. nüüd, mis puudutab ajakava projektide puhul loov Euroopaga seoses, minu arvates on väga keeruline Eh, vabaühendustel, eh, vabaühendustel osaleda ja sellest on mul kahju. kakskümmend viis mai oli siin see oluline tähtaeg ja neil on väga keeruline täita kõiki neid tingimusi. teiseks küsimus, milline on see nähtavus siin Brüsselis? sellepärast, et et äh, samal ajal toimub ka Hiina turismiaasta siin, Euroopa Liidu Hiina turismiaasta Schumanni väljakul äh, komisjoni hoone ees on suur plakat, äh, mis äh, tutvustab Hiina turismiaastat. aga Euroopa kultuuripärandi aasta ei ole Schumanni väljakul nähtav. kui ma nüüd eksin, siis palun äh, parandage mind. minu arvates ei ole seal see nähtavus tagatud, kas midagi on võimalik ära teha, aitäh. Alors sur le, le calendrier mis puudutab ajakava, siis vastab tõele, kuus kuud ettevalmistustest jäi meil puudu, see on ilmselge, kahjuks me alustasime liiga hilja ning seetõttu ei suutnud me täielikult seda kaotatud aega tasa teha. ja loomulikult oleks hea olnud neid ähm, projekte valida aasta alguses, mitte maikuus, aga teistmoodi ei olnud võimalik seda korraldada ja üritasime siis lihtsalt seda äh, äh, ära korraldada ja tahan teile kinnitada, et toetuse said väga head projektid, mis puudutavad nähtavust Brüsselis, siis proua Šoidrova, siis äh, äh, vajutasite siin äh, väga valusale kohale, me oleme mitmel korral soovinud äh, Euroopa kultuuripärandi äh, äh plakati paigutamist Berlemonti hoonele, aga positiivset vastust me ei ole saanud ja, ja ja proua esinaine samuti on äh, sellises olukorras olnud ja ma ei tea, kuidas täpsemalt sellest tupikust välja saada. ja, ja väga hea on, et meil on parlamendi toetus, aga mul ei ole võimalik midagi enamat siin ära teha, väga kahju. Äh, hästi, me üritame oma kommunikatsiooni peadirektoraadid äh, siis nii-öelda kontrolli alla saada. Julie Ward, palun. tänan. jätkan sealt, kus lõpetas härra Flynn ehk siis äh, religioosne pärand. ma arvan, et äh, meil on Euroopa Liidus äh, religioonide mitmekesisus ja meie valitud parlamendisaadikutena peame oma koduriikides äh, tegema teavitustööd äh, mitmesuguste võimaluste osas. kohtusin Michael Myeriga, kes on juudi pärandi sihtasutuse tegevdirektor ja tema eriti ei teadnudki, mis äh, parasjagu äh, meil pärandiaastas on toimumas. ta on tegelenud äh, Euroopa sünagoogide kaardistamisega ja nüüd äh, leiab Krakowis septembris Poolas äh, aset äh, siis juudi pärandi teemaline seminar, kus osalevad ülikoolid ja muud organisatsioonid. me peame tõesti olema aktiivsed ja tutvustama võimalusi äh, liikmesriikides äh, olevatele aktiivsetele inimestele, kellel on äh, head ideed ja kõrged eesmärgid. suur tänu, palun. sooviksin tänada proua Wardi ja see teine näide oli see, mida ma tahtsin teile varasemalt välja tuua, aga unustasin, tegemist on väga olulise konverentsiga, kus me plaanime osaleda Krakowis selleks, et näita meie, näidata meie äh, religioosset äh, mitmekesist äh, kultuuripärandit, aitäh! suur tänu mitte ainult ettekande eest, vaid ka arutelu eest, ma arvan, et me kõik äh, koos järgnevate seitsme kuu jooksul töötame selle kallal, et mitte ainult kultuuripärandi aasta ei äh, saaks olema edukas, vaid et äh, oleks ka teatav nii-öelda jätkusuutlikkus tagatud, nii et ka aastal kaks tuhat üheksateist me arendaksime, hindaksime kultuuripärandit, et see teema tõesti läheks edasi tulevikus ja et äh, me tõesti äh, elaksime selle moto kohaselt, et minevik kohtub tulevikuga, et me selle nii-öelda puhuksime elu sisse. nii et äh, palju edu teile edasisel projektide rakendamisel, väljavalimisel, juhtimisel ma usun, et järgnevatel kuudel me saame olema selle teemaga aktiivselt seotud, viitasin konverentsile kahekümne kuuendal juunil ja kui siis aasta teises pooles kultuurikomisjonina me korraldame suure ürituse koos riik, liikmesriikide parlamentidega, siis äh, meil saab olema jah, võimalus äh, kaks päeva siin parlamendis rääkida teemal, et millised äh, kogemused äh, me siis äh, sellest kultuuripärandi aastast oleme saanud ja kuidas nende kogemustega tulevikus järgnevatel aastatel edasi minna. <clears throat> nii et suur tänu siia tulemast, ähm, Katariin ja Michelle. nagu juba öeldud, palju edu teile edaspidiseks! So, ich darf jetzt äh, alle bitten, die... suur tänu ja nüüd äh, kõik, kes äh, ei ole Euroopa Parlamendi äh, töötajad, palun saalist lahkuda, parlamendiliikmed, assistendid, fraktsioonide nõunikud komisjoni nõunikud loomulikult võiksid siia jääda, aga nüüd meil järgneb koosolek